Reding ning hääletus leiab aset homme. nüüd äh, vastavalt päevakorrale äh, proua Anna Zaborska raport äh, Sooline mittediskrimineerimine ja põlvkondadevaheline solidaarsus. lugupeetud, lugupeetud president, kallid kolleegid. kohe alguses tahaksime tänada kõiki kolleege tehtud koostöö eest Ähm, neid kolleege, kes mind aitasid minu omaalgatusliku raporti koostamisel. naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni äh, hääletus äh, lõpp, äh, jõudis lõpule pärast seda, kui me olime pidanud laiaulatusliku diskussiooni. me peame tunnustama nii naiste kui meeste rolli sest äh, nii naised kui mehed aitavad kaasa üldise jõukuse loomisele, kuid kahjuks ei äh, näe me seda siis, kui me vaatame liikmesriikide statistikat äh, või ettevõtjate raamatupidamist, me näeme, et nii naisi kui mehi diskrimineeritakse. tegelikult peaks olema ju nii, et nii naine kui mees võib valida sellise eluvaldkonna, milles ta tunneb ennast hästi ning sellel alal töötada, ühiskond peaks seda aktsepteerima ega tohiks äh, kedagi diskrimineerida ainult sellepärast, et eh, inimene on valinud eh, ebatraditsioonilise tegevusala. see on põhialus minu raportis, kus ma räägin soolisest diskrimineerimisest hoidumisest ja põlvkondade vahelisest solidaarsusest. põhiliselt keskendun ma tööhõivele tulevases Euroopas võib-olla on tegemist väga tehnilise raportiga, kuid selles on kahtlemata ka inimlik mõõde igaüks meist võib end seda raportit lugedes ära tunda, sest kõik me elame perekonnas ja kõik me elame ühiskonnas ning kõigil on perekondlikud suhted ja ühiskondlikud suhted. ja seetõttu äh, me peame mõtlema solidaarsusele, kui me räägime põlvkondadevahelisest solidaarsusest, siis ei puuduta see mitte ainult laste eest hoolitsemist, vaid ka äh, vanemate eest äh, hoolitsemist, need, kes on eakad, või muidu vajavad abi. põlvkondadevaheline solidaarsus puudutab äh, ka paremat haridust, paremat teadlikkust inimväärikusest. ta puudutab keskkonnakaitset ja ennekõike sotsiaalset õiglust. põlvkondadevaheline solidaarsus aitab üles ehitada tulevast Euroopat ning äh, leida ühisosa, mis on tähtis kõigile. just sellepärast peame me hindama seda, milline on meie tänane jõukus ja tegema seda selgesõnaliselt ja positiivselt. Euroopa Liit peab looma poliitilise raamistiku selleks, et me saaksime põlvkondadevahelise solidaarsuse tõepoolest saavutada. tavaliselt eh, hoolitsevad teiste põlvkonna esindajate eest siiski naised ja seetõttu keskendubki raport ennekõike neile majandussüsteemid, kus kasutatakse matemaatilisi arvutusi, on välja arvestanud, milline on majapidamistööde tegelik väärtus ning demograafilised uurimused on näidanud, et naiste panus SKP-sse, SKT-sse võiks olla palju suurem, kui majapidamistöid rohkem tunnustatakse ja neid ka tasustataks. seda ei tehta, kuid selline suhtumine peaks jääma minevikku. tulevikus tuleks luua naistele ja meestele, kes aitavad kaasa põlvkondadevahelisele solidaarsusele, paremad tingimused ning Euroopa Liit eh, peaks tegutsema eriti tõhusalt, eh, kui ta peab tähtsaks diskrimineerimisvastast võitlust. ma olen uhke selle üle, et saan toetada diskrimineerimisvastast võitlust, mis tuleb kasuks kõigile ja tunnustab naiste ja meeste erisusi, kuid samas ka seda, kuidas need sood üksteist täiendavad ma olen äh, pidanud nõu väga paljude äh, naisi esindavate vabaühendustega. Äh, ma olen ära kuulanud kolme, kolme töörühma arvamused Euroopa Parlamendis, üks neist tegeleb lastehoiu küsimustega ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon kiitis mu raporti ühehäälselt heaks ja ma loodan, et seda teete homme ka teie. aitäh! That... suur tänu, proua Reding. proua Zaborska, suur tänu teile. Te olete väga tähtsa töö ära teinud see teema, mida proua Zaborska kasutab või käsitleb, on kogu meie ühiskonna jaoks väga oluline sõltuvuse küsimus muutub veelgi tähtsamaks tulevikus seoses elanikkonna vananemisega, aga samuti meeste ja naiste vahelise võrdsusega, laste hoidmisega. me teame, et ähm, lastehoid on ikka veel suuresti naiste ülesandeks, aga meie peaksime leidma vahendeid mis aitaksid naistel kas siis tulla tööturule või jääda tööturule ja samal ajal ka, ka oma pere olukorda parandada ning ühitada paremini töö ja pereelu. rääkides nüüd spetsiifiliselt ähm, sõltuvate perekonnaliikmete eest hoolitsemisest on Euroopa Komisjon äh, järgmised sammud astunud äh, ülalpeetava perekonnaliikme hooldust arutati sotsiaalpartneritega, kui me arutasime töö ja pereelu ühitamist ning Euroopa Komisjon arutab samuti, kuidas parandada vanemate ja hooldust vajavate inimeste eh, teeninduse parandamist ning eh, arutab ka, kuidas liikmesriikidega koostööd teha, et infrastruktuuri kaasajastada ning teenuseid samuti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika läbi Sotsiaalfondi äh, jätkab äh, vastavate algatuste finantseerimist kohalikul tasandil, liikmesriikide tasandil, kasutades sotsiaalkaitsealal ka avatud koordineerimismeetodit, meetodit, äh, mis omistab eriti eri, erilist tähelepanu uute töövormide, karjääripauside ning pikaajalise hooldust vajavate inimeste äh, küsimustele. seetõttu me peame koostööd väga intensiivistama tulevikus ka, ka parlamendisaadikutega ning tahaksin eh, Euroopa Parlamendile ka eh, tunnustust avaldada selle suure töö eest, mis on ära tehtud. suur tänu! suur tänu! hääletus leiab aset homme, teisipäeval. nüüd, kui te siiski üks sõnavõtusoov. ma sooviksin teha järgmise märkuse. nimelt see raport, e, mida hääletati naistekomisjonis ja mis saavutas e, ükshäälsuse, siis e, selle vastu aga jällegi esitati resolutsioon ning selle tulemusena me homme oleme sunnitud hääletama kahte projekti, resolutsiooni ning proua Saborska raportit. me ei saa lihtsalt äh, nende arvamuse osas äh, oma arvamust avaldada, ma leian, et tegemist on meie kodukorra ühe nõrga küljega. jah kallis kolleeg, siin me kohaldame artiklit nelikümmend viis, ka proua Toil mainis erinevaid äh, nõrkusi, kuid äh, tõepoolest selles osas äh, ei ole sõnavõtuõigust kõikidel ning esimeste mm, koosolekul otsustati, et seda teemat arutatakse selle artikli all. muidugi mõista oleks võib-olla vaja siin rikkamat, pikemat arutelu, kuid ma ei saa olukorda muuta, nii et äh, Äh, paraku nii see on, aga teie märkus äh, on kirja pandud. ning edasi härra Harbori raport äh, kommertskasutusele eelnevad hanked ja innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas, palun. Um, particularly... suur tänu minu meelest on väga hea, et proua Reiling vastab